ja komisjoni esindajana annan sõna volinik Stiljanidesele. tere hommikust, teil on sõna selleks, et teha oma avaldus. lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed laste seksuaalne kuritarvitamine on üks kõige halastamatum kuritegu. Euroopa Liit on juba astunud terve rea äh, samme selleks, et võidelda selle kuriteo vastu nii internetis kui ka väljaspool internetti. laste kuritarvitamise direktiiv sisaldab terve rea vahendeid, mis aitavad parandada liikmesriikide reageerimisvõimet eh, sellistele kuritegudele ning aitavad hõlbustada rahvusvahelist koostööd komisjon ei kavatse eh, lähitulevikus seda direktiivi muuta me üritame keskenduda hoopis selle direktiivi ellurakendamisele. praegu viiakse läbi uurimust vaatama, vaatamaks, kuidas liikmesriigid on selle direktiivi üle võtnud, tulemused avaldatakse aprillikuus pärast seda äh, langetatakse siis otsus, kas äh, käivitatakse ka uusi rikkumismenetlusi üksteist menetlust on juba al algatatud. komisjonil on kahepoolsed kontaktid erinevate liikmesriikidega, soodustamaks selle eh, direktiivi ülevõtmist ja sellega seotud teavitamist on äh, terve rida konkreetseid küsimusi, mis on seotud äh, õiguskaitse ja kohtuorganite juurdepääsuga tõenditele laste kuritarvitamise kohta internetis Äh, kui tegemist on siin äh, kuritegudega, mis on toime pandud erinevates jurisdiktsioonides ja see on praegu suurimaks äh, takistuseks just nimelt nende kuritegude tõhusale uurimisele ja nende eest vastutusele võtmisele. liikmesriigid peavad kaitsma ohvrite põhiõigusi, see on vajalik tegemist on äh, teemadega, mis on äh, seotud ka teiste küberkuritegevuse liikidega, arvestades äh, seda, et internet on globaalne, nii peab Euroopa Liidu reageering sellistele kuritegudele tuginema koostööl Euroopa Liidu strateegiliste partneritega kogu maailmas Äh, vajalik on kõikehõlmav lähenemine, tagamaks äh, järjepidevust, äh, sealhulgas ka võitluses kuritegevusega, küberkuritegevusega, tagamaks tarbijakaitset, põhiõigusi ning andmekaitset ja e-kaubandust. väljakutsed on osaks Äh, peatselt avaldatavast digitaalse ühisturu paketist ning äh, räägiksin nüüd ka globaalsest alliansist äh, laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis. tegemist on siis terve rea poliitiliste kohustustega, mille on võtnud viiekümne nelja riigi ministrid. eesmärgiks on siis rakendada meetmeid, Äh, parandamaks äh, ohvrite kindlaks tegemist ja nende abistamist, parandada uurimist ja vastutusele võtmist, äh, tõsta teadlikkust ning vähendada laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlevat materjali, mis on internetis kättesaadav. globaalne allianss on olnud edukas mitmes punktis, need kohustused on saanud osaks paljude liikmesriikide poliitikast aga äh, see globaalne allianss äh, peab äh, veel tegelema terve rea küsimustega, näiteks tuleb hoolitseda selle eest, et kõik riigid peavad kinni poliitilistest eesmärkidest, ühendavad oma vahendid selle eesmärgi saavutamiseks ning me peame kaasama rohkem riike, kolmandaks see allianss peab reageerima nendele arengutele ja ohtudele, mida me näeme tegelikus maailmas ja kohandama oma reageeringu nendele ohtudele. samuti peame tegema tigedamat koostööd äh, internetifirmadega, nemad on valmis mängima oma rolli selles globaalses alliansis ning äh, Äh, mis puudutab sisejulgeolekufondi, siis äh, selle fondi raames toetab äh, komisjon avaliku erasektori partnerluse loomist oluliste osapoolte vahel erasektoris ja, ja õiguskaitseorganite vahel ning Euroopa ühendamise rahastu raames kaasrahastab komisjon seda Äh, turvalisema internetivõrgustiku. sellel võrgustikul on oluline roll äh, tõstmaks teadlikkust äh, internetiga seotud turvalisuse küsimustest kogu Euroopa Liidus. sellised turvalise internetikeskused tegutsevad praegu kahekümne seitsmes liikmesriigis meil on olemas teadlikkuse tõstmine, keskus laste, äh, äh, õpetajate ja vanemate jaoks, äh, mis aitab neil siis interneti kõige paremini ära kasutada, siis tahame tõhustatud interneti ressursikeskusi luua, erili-, meil on siis ka teadlikkuse tõstmise vahendid, mida kohandatakse ja kasutatakse koostöös koolide ja internetifirmadega ning meil on ka online abiliin äh, siis lastele, äh, kuhu nad saavad äh, edastada infot siis kahjuliku sisu ja tegevuse kohta ning samuti on võimalik saada siis infot. me siis teeme eelnevad hinnangud, kas see sisu, millest meid on teavitatud, on ohtlik ja siis kaasame korrakaitseorganid. see, me jälgime siis pidevalt seda, mis internetis on ning sulgeme siis selliseid lehekülgi, kus on kahjulik sisu. kogu seda ettevõtmist siis kaasrahastab komisjon ning lõpetuseks komisjon toetab ka edaspidi korrakaitseorganeid selleks, et need suudaksid ohvreid äh, paremini kindlaks teha, samuti kurjategijaid paremini kindlaks teha, äh, rahastades siis ühtse andmebaasi arendamist, äh, mis praegu asub Interpolis ning me tahame tagada siis korrakaitseorganitele paremate juurdepääsu kogu maailmas olevatele andmetele ja tõenditele, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik ja fraktsioonide nimel saab es-, esimesena sõna Rahvapartei kolleeg Monika Hoolmeier pooleteiseks minutiks. aitäh, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud kolleegid, kõigepealt suur tänu äh, selle sõnavõtu eest, mis on minu meelest väga oluline, viimasel ajal on meil tegemist äh, sellega, et, äh, et et äh, kuritarvitatud laste arv on märgatavalt äh, kasvanud, internet on väga hea paljude asjade jaoks, selleks et tõsta tööhõivet, luua töökohti, aga internet on äh, väga halb, kui inimesed langevad internetis kuritarvituste ohvriks. mul on komisjonile järgnevaid küsimusi. me oleme loonud küll keskuse, aga kas on äh, meil piisavalt personali selleks, et äh, astuda piisava personaliga vastu nendele kuritegevuse vormidele? meil on kogu Euroopa jaoks ette nähtud kahjuks ainult kolm äh, inimest. Europolil on loomulikult rohkem töötajaid ka, aga nemad tegelevad inimkaubanduse, organiseeritud kuritegevuse ja kõige erinevate kuritegevuse vormidega, nii et minu esimene palve oleks, et meil on vaja piisavalt personali selleks, et võidelda nende kuritegudega ning teine palve direktiivi rakendust, rakendamist liikmesriikides on vaja kiirendada, kõikides liikmesriikides on vaja seda teha, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiv on hea, vaja on tagada selle rakendamine. kolmandaks on avaliku ja erasektori partnerluse mõte väga hea, ja see näitab, kui kaugele me oleme selles äh, sektoris jõudnud, koostöö on väga hea ning viimane teema, ähm, krüpteerimise puhul tuleb äh, tähele panna seda, et esiteks on see oluline selleks, et tagada turvalisust, äh, võidelda terrorismi vastu, aga teiseks on meil vaja leida selliseid meetodeid, mis ei kaitseks raske kuri, raskete kuritegude toimepanijaid, kes tuhandeid lapsi maailmas vägistavad. Teil äh, soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, äh, seda soovib proua Kapiini esitada, nii et äh, teil on, teil on sõna, proua Kapiini. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este extrem de important și cred că toți conștientizăm. Aitäh, see teema on väga oluline. Ma arvan, et me kõik oleme arvamusel, et laste kuritarvitamine on kohutav kuritegu. me teame, mis maailmas toimub, me peame mõtlema järele selle üle, mida me peame tegema. ma tahaksin teilt küsida, kas te arvate, et äh, see allianss, millest volinik rääkis, äh, mida komisjon rahastab, kas see allianss saab pakkuda ka andmekaitset, kuna see äh, allianss loomulikult kogub neid andmeid ja saab ka neid andmeid ka kasutada, nende isikute andmeid, keda uuritakse. kas te arvate, et see allianss tõesti annab tagatise selle jaoks? proua Holmajärv, kui tegemist on uurimisega, siis äh, selleks ei kasutata mingit äh, andmete meha-, äh, käsitsi läbivaatamist, vaid tehnilisi algoritme. ja kui tegemist on ähm, sellega, et algoritm tuvastab lapse kurite-, tarvitamise, siis alles toimub ähm, tegelik läbivaatamine ja ma arvan, et see on oluline selles kontekstis. aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd kaheksa pooleks minutiks kolle sõna kolleeg Sippel. laste seksuaalne kuritarvitamine on ähm, raske kuritegu ja ohvrite puhul tähendab see seda, et neil on mm, pikki aastaid äh, vaimseid ja füüsilisi probleeme, internet loob võimalusi kuritarvitamise filme kiiresti Äh, ja paljudele inimestele levitada ja luua kontakte lastega. parlamendil, parlament koos nõukoguga võttis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastu direktiivi selleks, et äh, riigid saaksid äh, tõhusalt võidelda selliste kuritegudega, et meil oleks ühised standardid, ühised reeglid, ühised määratlused kuritegude jaoks ja ka sanktsioonid äh, ja meil on ka ühtsed sätted äh, kurjategijate vastutusele võtmiseks, äh, kui tegemist on välismaal toime pandud kuritegudega. ennetus ja ohvrite kaitse mängivad olulist rolli, nagu ka meediapädevuse parandamine. endiselt äh, on aga õige see, et selliste, sellist sisu on, sellise sisu blokeerimine on ainult ülemineku lahendus eesmärgiks peab olema sellise sisu kustutamine selleks, et kaitsta ohvreid ja e-, eraõiguslikud teenusepakkujad ei saa selle üle ise otsustada. kas äh, seda olulist direktiivi ka edukalt rakendatakse? Äh, selleks äh, liikmesriikides ei ole ilmselt piisavalt poliitilist tahet. jaanuaris kaks tuhat neliteist komisjon saatis üheteistkümnele riigile hoiatuskirja ainult Küprose puhul on vahepeal menetlus pea, peatatud ja minu enda koduriik võttis vastava seaduse vastu alles eelmise aasta novembris, aga hoiatuskirja komisjonilt nad isegi ei saanud liikmesriigid peavad oma kodutöö tege-, ära tegema ning komisjon peab olema oma ülesannete kõrgusel lepingute äh, valvurina ja detsembris peab komisjon esitama aruande direktiivi kohta, ma ootan huviga, äh, kui kaugele me selleks hetkeks jõudnud oleme. me peaksime äh, kogu selle arutelu puhul ühte asja meeles pidama. see, need kuritervitused ei ole virtuaalsed, need toimuvad iga päev tegelikult ja on väga kohutav, kui erinevalt äh, riikides ja piirkondades äh, sellesse probleemi suhtutakse või seda ignoreeritakse ja seda ka Euroopas, aitäh! Ähm, aitäh, kolleeg Hoolmeier soovib teile sinise kaardi küsimusi esitada erandkorras. ma luban seda esitada, ehkki tavaliselt ma ei luba, kui keegi on juba sõna saanud. palun, proua Hoolmeier. ma oleksin sellest ka loobunud. ma tahtsin kolleeg Sippelilt küsida, et kas ta tõesti arvab, et Google kui juhuslikult äh, leitakse sisu, kus tõesti last vägistatakse, et Google ei peaks seda ise kustutama, vaid kõigepealt peaks ära ootama, kuni keegi ametivõimudest reageerib või kuni on tulnud kohtuotsus, ma arvan, et raskete kuritegude puhul on oluline, et eraõiguslikud ettevõtjad ka ise saaksid tegutseda, seal ei ole tegemist enam eraelu kaitsega. aitäh, proua Sippel! lugupeetud kolleeg Holmeier, iga kodanik on kohustatud, kui tegemist on juhusliku kuriteo avastamisega ähm,, adekvaatselt sekkuma, aga kui tegemist on selle direktiivi aruteluga, siis me oleme märganud, et äh, lisaks äh, ühemõttelisele laste kuritarvitamisele on ka väga palju kahe, kahetähenduslikke juhtumeid äh, ja seetõttu on vajalik, et oleks ka konsulteerimine avalike asutustega aitäh ja järgmisena saab Euroopa konservatiivide nimel sõna äh, härra Köökõpp. president, igat ühiskonda mõõdetakse selle järgi, kuidas see ühiskond kaitseb neid, kes ennast ise kaitsta ei saa äh, on väga vähe olukordi, kus kellelgi on absoluutselt õigus või keegi absoluutselt eksib, aga on juhtumeid, kus segadust ei ole. hullemate kuru, kuritegude puhul me peame tegema kõigil tasanditel seda, et selle kuritegu lõpeks ja saaksid karistada need, kes selle toime panid selles kontekstis ei ole eraelu puutumatus enam oluline ja kui me küsime, mida küsi-, teha selleks, et kuritarvitusi lõpetada, tuleb öelda äh, kõik, mis meie võimuses, me peame tegema koostööd internetiteenuste pakkumisega, vanemate, koolide, politseiga me peame viima, blokeerima sellised otsingutulemused, mis viivad laste kuritarvitamise alase sisuni, me peame kinni püüdma kuritegude toimepanijad, nad kohtu alla andma ja looma endale vahendid, mis meil võimaldavad seda kõike teha ja samuti peame kaitsma ohvreid ja neid abistama ja tagama nendele turvatunde. internetis on liiga palju pimedaid nurgataguseid ning seal pannakse toime kõige jõledamaid kuritegusid. lapse, laste nimel tuleb kõnelda ühiselt, et nende lapsepõlve tuleb kaitsta, aitäh ja nüüd liberaalfraktsioonide nimel kaheks minutiks kolleeg Kris Päkk. aitäh, president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, mõned nädalad tagasi eh, libe komisjonis meil toimus arutelu sellel teemal, kuidas võidelda küberkuritegevuse vastu ja küberkurjategijate vastu me äh, äh, vaatasime neid kohutavaid statistilisi andmeid äh, kuritegude osas, mis pannakse toime laste suhtes, neli miljonit pedagoog-, por-, pornograafilist laste pedofiilialast materjali on internetis, need pildid, mis internetis on, on järjest vägivaldsemad Äh, kasutatakse üha keerulisemaid krüpteerimismeetodeid ja nõnda edasi. mõned nädalad tagasi ma ise üritasin aru saada, äh, kuidas siis selles äh, internetis need asjad toimivad ja tõesti tutvusin lähemalt selle interneti pimeda küljega. mõned internetileheküljed on täielikult küberpedofiilide äh, käsutuses ja me ei saa sellises olukorras mitte tegutseda ähm, ähm, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, on äh, peaaegu sada protsenti kasvanud sellise pedofiilsete ja pornograafiliste lehtede hulk, nii et, et see on suurem tõus kui kunagi varem ning arvestades sellist olukorda, äh, äh, kuidas peaksime reageerima, kõigepealt, kas meil oleks äh, võimalik saada tõelist hinnangut selle kohta, kuidas on toimunud laste kuritarvitamise vastase direktiivi ellurakendamine Äh, see äh, ülevõtmine pidi toimuma kolmeteistkümnendaks detsembriks kaks tuhat kolmteist. kas äh, komisjon võiks käituda selles küsimuses nagu aluslepingute valvur? teiseks, ähm, kuidas Äh, on kasvanud äh, Europoli ühise rakkerühma volitused küberkuritegevusega võitlemiseks ja härra volinik, te kahjuks ei äh, kõnelenud sellest, mida teha selleks, et blokeerida selliseid lehekülgi, mis edastavad pedofiilset ja pornograafilist sisu, aitäh! aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks Äh, vasakpoolsete fraktsiooni nimel Martina Anderson. Äh, mul on väga hea meel selle üle, et sellele teemale on pühendatud tähelepanu ja kõige parem oleks tuginemata üksikasjalisele ettepanekule, mis tuleb libe komisjonist. tegemist on jah, olulise teemaga, tegemist on valdkonnaga, millele tuleb läheneda rohujuure tasandilt. see on ainus viis, kuidas me saame tagada laste kaitse. Äh, last inimestel on taskutes nutitelefonid ja väga vähesed neist teavad, millised ohud nendega seotud on. me peame uurima, kuidas kasutatakse uut meediat, millised on ohud, nii et, et lapsed suudaksid käituda ettevaatlikult ja me peame hoolitsema selle eest, et lastel ja lastevanematel ja õpetajatel on samuti vajalikud otsused, me peame äh, kaitsma samas lapsi kaitses ka vaba internetti, peame tõstma teadlikkust, käivitama arutelusid, minu enda valimisringkonnas Põhja-Iirimaal hiljuti äh, kasutati internetis üsna süütuid kooliõpilase fotosid äh, äh, ja nii mitmedki kooliõpilaste fotod sattusid pedofiilsetele ja pornograafilistele lehekülgedele, see on häbiväärne. nii et, et lapsed tõesti peaksid käituma internetis väga äh, ettevaatlikult, mõned arvavad, et need inimesed, kes selliseid fotosid pedofiilsetele lehekülgedele äh, panevad, neid tuleks karistada. aitäh. aitäh. roheliste nimel kaheks minutiks Jean Lambert. aitäh, president. Äh, ma arvan, et me kõik tervitame Äh, selle direktiivi läbivaatamist, kui seda selle aasta jooksul tegema hakatakse ja väga murettekitav on kuulda, et äh, väga palju on neid liikmesriike, kes pole veel täielikult direktiivi sätteid üle võtnud. Äh, nagu inimesed ütlesid, olemasoleva sisu kõrvaldamine internetist on väga oluline teema ning direktiivis öeldakse väga selgelt, et lehekülgede sulgemine on kohustuslik ning isegi kui liikmesriigid seda blokeerivad, Äh, me peame seadustes selgelt välja ütlema, kes vasta-, vastutab ja ma arvan, et see osaliselt vastab ka varem esitatud küsimusele, et olgu need teenusepakkujad või kes iganes, see seadus peab selgelt välja ütlema, mida nad peavad tegema ja mulle tundub, et vastutuse küsimus on direktiivis väga selgelt paika pandud Äh, oleksin soovinud, et komisjon oleks äh, kõnelenud natuke rohkem nendest äh, probleemidest, mis neil on kokkulepete saavutamisel kolmandate riikidega, kui leheküljed asuvad nendes riikides sest et me teame, et sellise, selline sisu ei tohiks olla lubatud mitte üheski maailma riigis ning eh, loomulikult peame ühendama meetmed, eh, mida me rakendame selleks, et eh, kaitsta lapsi, näiteks meetmed, mis meil on selleks, et teavitada kaduma läinud lastest, me peame tegema lõpu lünkadele oma asüülisüsteemis, sest praegu ei võimalda, ei ole meil võimalik midagi teada saada nende laste kohta, kes kaduma lähevad selles süsteemis ning äh, väga oluline on ka ennetamine ning äh, laste äh, positsiooni tugevdamine, nii et, et nad tõesti saavad aru, millised on ohud ning turvalisema internetikeskused mängivad väga olulist rolli, nad on ka kontaktpunktideks lastele, kes võib-olla ei taha või ei oska asjadest vanemaid või õpetajaid teavitada ja neil on vaja ka seksuaalharidust selleks, et lapsed mõistaksid, mis nendega tegelikult juhtub, aitäh! kas te olete valmis äh, vastama kolleeg Zani sinise kaardi küsimusele, palun? aitäh äh, selle võimaluse eest. Äh, lugupeetud kolleeg, te rääkisite seda, et direktiivi ülevõtmine on oluline, aga paljude liikmesriikide valitsused on seda teinud liiga aeglaselt Äh, või ei ole üldse midagi teinud selles valdkonnas. Te ütlesite, et koostöö kolmandate riikidega on äh, sama, samuti keeruline. Äh, selles saalis oleme me üksmeelsed. aga mis on põhjus, miks valitsused liikmesriikides ei tegutse? ma loodan, et komisjoni raport äh, annab meile ülevaate, miks mõnedel liikmesriikidel kulub nii kaua aega direktiivi ellurakendamiseks. ma arvan, et mõnede jaoks on äh, küsimus, et kas see on kooskõlas nende enda seadustega, võib-olla nad peavad karistusi suurendama, aga on tõesti hämmastav, et äh, Äh, liikmesriigid, näiteks teie liikmesriik ei ole tegutsenud, tegemist on äh, väga olulise asjaga noorte inimeste kaitsel ja mis iganes need põhjused ka ei oleks, me peaksime paluma, et meie kolleegid liikmesriikide parlamentides tõstatavad ka selle küsimuse, et miks direktiiv pole üle võetud. aitäh. ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikuna saab sõna nüüd Diane Tots aitäh, president, volinik. internet on üks kõige olulisemaid vahendeid, luues võimalusi tarbijatele ja ettevõtjatele, aga samas aitab see ka kurjategijaid, kes internetis lapsi varitsevad ning äh, selles valdkonnas on meil täielik õigus äh, ühiselt tegutseda selleks, et võidelda sellise kuritegevuse vastu. minu enda valimisringkonnas Põhja-Iirimaal avaldati äh, sõltumatu uuring laste seksuaalse kuritarvitamise kohta, selle avaldas Catherine Marshall novembris kaks tuhat neliteist ja seal näiteks juhiti tähelepanu, et viimase nelja aasta jooksul on olnud kuus kuritegelikku juhtumit ning leiti samuti, et äh, online kuritarvitamine on kahe tuhande kaheksandast aastast alates kasvanud ja kõige viimane uuring Põhja-Iirimaal näitas, et, et Äh, väga paljud äh, lapsed on internetis äh, kuritarvitamisega kokku puutunud, nii et, et me tõesti peame hoolitsema selle eest, et meie lapsed suudaksid internetis adekvaatselt käituda, aga peame hoolitsema selle eest, et need, kõneleja katkestatakse. jah, te olete tõesti oma kõneaega tublisti ületanud ja nüüd pooleteiseks minutiks Tadeusz Sivka, palun E, panie przewodniczący! aitäh e, e, president kolleegid! erinevate küberkuritegevuse liikide hulgas on laste kuritarvitamine ilmselt kõige kohutavam ning on oluline et euroopa parlament tõesti täna seda arutelu peab aga ega meil palju aega ei ole, ärgem äh, eksigem ja vaadakem, äh, kuidas me reageerime Europoli raportile, seal öeldakse selgelt välja, et seda liiki küberkuriteod on kasvanud ning minu arvates äh, illustreerib see ka seda, kuivõrd jõuetud me oleme olnud seda liiki kuritegevusega võitlemisel Ehm, kõik, äh, kes selle probleemiga kursis on, teavad, millised on arengud, millised on suundumused. Ehm, me, tegemist on tõesti kohutava kuriteoga. ning äh, ja meil ei ole tõesti võimalust äh, kontrollida seda, mis internetis selles vallas toimub, meil on vaja tõesti selgeid standardeid, me saaksime seda liiki küberkuritegevuse vastu võidelda ja meil on vaja parandada koostööd äh, korrakaitseorganite vahel. Euroopa Liit peab tegema koostööd kolmandate riikidega, et sellise kuritegevuse vastu võidelda Äh, küsimus ei ole äh, ainult võitluses, küsimus, äh, haridus on siin ka väga oluline ning mul on väga hea meel, et me seda resolutsioon palun ärge kõneaega ületage, meil on kell üksteist hääletus ja kui kõik oma kõneajast üle lähevad, siis tekivad meil väga suured probleemid hääletusega ja proua Taali nüüd pooleteiseks minutiks. aitäh, volinik me räägime siin äh, miljonitest pornograafilistest laste piltides internetis ja paljud nendest on pildid lastest, kes on äh, nooremad kui kümneaastased, tegemist on ebaseadusliku teoga äh, ja väga raske on kindlaks teha, kui palju lapsi on sellise kuritegevuse läbi kannatanud. ma kõnelen siin kui rahvaesindaja, aga eelkõige kui ema. on ähm, äh, tuhandeid lapsi nagu minu poeg, kellest äh, Äh, võivad saada ohvrid, meie kohustus on neid lapsi kaitsta, äh, pakkuda neile turvalist keskkonda, kus nad saavad rahulikult oma sõpradega mängida. internet on väärtuslik infoallikas, aga see on ka ideaalne vahend äh, edastamaks ja allalaadimaks pornograafilisi pilte lastest ja seda saab teha anonüümselt. kas me peame seetõttu interneti kinni panema? ei, see ei ole lahendus Euroopa Liit peab kaaluma uusi tehnoloogilisi arenguid nagu Darknet, äh, tegemist on siis nii-öelda äh, musta turuga internetis. Äh, möödunud aastal USA koos Euroopa Liiduga käivitas ühise operatsiooni Anonymous nende Äh, asjade vastu, me peame ühiselt võitlema lastepornograafia vastu ja kutsun Euroopa Komisjoni üles kohandama oma kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi, arvestades uusi muutusi. Äh, lapsed on maailma kõige olulisem äh, ressurss, aga ometigi nende õigusi rikutakse armid, mis sellised kuritarvitamised lastele jätavad, on kohutavad. aitäh. ja Branislav Škripšek järgmisena. aitäh meil kasvab üles uus põlvkond lastest, kes tunnevad neid tehnoloogiaid paremini kui äh, oma vanemad ja seetõttu on äh, vanematel äh, raske täita oma ülesannet oma lapsi kaitsta, aga lapsed tihti ei ole teadlikud ohtudest, mis neid ähvardavad, kui nad internetis erinevate inimestega suhtlevad või külastavad teatavaid internetilehekülgi Slovakkia parlamendi liikmena viitasin ma nendele probleemidele, äh, rääkisin neist ka Slovakki, Slovakkia meediakanalites ning minu kampaania eesmärgiks oli, et me tagaksime laste kaitse sellise mm, ohtliku sisu eest. me kogusime väga palju allkirju selle kampaania raames ja ma olen veendunud, et äh, see võitlus äh, mis peab algama juba meediakanalitest, et sellele peavad järgnema ka õigusloomelised sammud. proua Vikström, palun. laste seksuaalne ärakasutamine ja kuritarvitamine internetis on muutunud üha tõsisemalt, ikka nooremad ja nooremad lapsed on sellega eh, hõlmatud ja aastal kaks tuhat üksteist võeti vastu direktiiv eesmärgiga võidelda selle laste ära, seksuaalse ärakasutamise vastu ja nüüd on vaja komisjonil teha aruanne ja välja pakkuda konkreetsed instrumendid, mis oleksid tähendusrikkad. tähtis ei ole mitte ainult aruanne, vaid kasulikud instrumendid selleks, et probleemist üle saada, sest ikka ja jälle me näeme seda, milliseid kannatusi need kujutised internetis tekitavad ja on vaja kaitsta lasti. aga lapsed on meie tulevik. nii et komisjon koos meie parlamendiga tõesti peab selle hirmsa kuriteole piiri panema. ma tänan ja nüüd üks minut Bronis Rope ma tänan. üks riik üksinda ei suuda toime tulla selle hirmsa kuri kuritegevusega, sest internet ju ei tunne piire ja õiguskaitseasutustel ei ole alati ka vajalikke ressursse selleks, et nendele kuritegudele jälile jõuda ja need lõpetada. sellepärast on meil vaja muutusi, meil on vaja äh, suurendada ka vastutusele võtmist selliste kuritegude toimepanijatel. ja meil on vaja tagada koolitus Euroopa Liidu ja liikmesriikide ametnikele ja parem peab olema ka koostöö liikmesriikide institutsioonide vahel. info peab jõuma, jõudma võimalikult kiiresti institutsioonideni, samuti tõendmaterjalid ja e, on vaja ajakohastada ühise reageerimise plaane. suur tänu. E, sinise kaardi küsimus on teile kolleeg Mussolini, kas te olete valmis vastama? jaa, proua Mussolini. proua Mussolini, palun. viimasele kõnelejale tahaksin esitada küsimuse. et kas meil peaks olema üle-euroopaline õigusakt millega ka hukka mõista need kuriteod, et äkki otsingumootorid peaks ette nägema mingisugused häiresüsteemid. ja et oleks võimalik märgistada sellist sisu internetis. E, ma tänan. ma arvan, et on vaja kasutada kõiki instrumente nende kuritegudega võitlemiseks on vaja kaastada eksperdid, tähtis on, et meie tegevus oleks kuluefektiivne ja tõhus ja selleks on vaja meil uuringut. suur tänu. järgmine on Barbara Kappel. ma tänan Äh, laste seksuaalne ärakasutamine internetis on kohutav kuritegu ja päevast päeva me näeme, äh, kuidas kujutusi alla liidetakse, videosid alla liidet-, laaditakse internetis. Äh, kaheksakümmend tuhat pilti ja videot aastas laaditakse alla ja suurem osa lapsi on alaealised ja neid ei kustutata korralikult, neid pilte, ja jäävad lapsi kummitama kogu elu. ja äh, Äh, on et, tõesti äh, äh, kuritegude eest ka karistused ette nähtud, kui tegemist on alaealiste piltide ja videode panemisega internetti seksuaalseks ärakasutamiseks, aga ikkagi on vaja, et meie organid teeksid rohkem ära selleks, et selle vastu võidelda. Eh, kahjuks ei ole Euroopa Liidu direktiivi kõigis riikides rakendatud, see on väga halb, eh, tegemist on eh, põhimõtteliselt terroristidega, nende vastu tuleb võidelda nagu terroristide vastu, meil on vaja politsei, salateenistuste ühistegutsemist riiklikul ja riigiülesel tasandil, aitäh. üheks minutiks, vabandust, pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna Dias de Mera Garcia Consuegra más de un millón de imágenes pornográficas ma tänan, üle miljoni pornograafilise lapsekujutise on internetis, kakssada uut kujutist ilmub sinna iga päev ja viiskümmend kuni sada tuhat kriminaalset võrgustikku tegeleb nende levitamisega. praegune direktiiv ja globaalne allianss on tähtsad instrumendid, et selle üha laieneva ohuga võidelda ja meil on vaja vastu võtta ühine lähenemisviis mis koordineeriks õiguskaitseorganite politsei koostööd, kaitseks ohvreid ja teeks lõpu sellele probleemile ja meil on vaja ka garantiisid, et ära hoida sellised kuriteod. ja mis puudutab andmete eh, kogumist kriminaalmenetluse käigus, tähtis on ka need pärast kustutada, et jääks ehm, häbimärki äh, ohvrile ja meil on vaja need URL-id kustutada, mis on sellist illegaalset sisu kandnud ja meil on vaja lõpp, võidelda ka selliste pornograafiliste veebilehtede finantseerimise vastu ja karistada neid, kes laadivad alla võrdõigusvõrgustikest selliseid pornograafilisi lehekülgi. on vaja koordineerida õiguskaitseorganite tööd, teha koostööd kodanikuühiskonnaga, Europoliga, Eurojustiga võitluses laste ärakasutamise vastu. suur tänu, teil on küsimus, kas te olete valmis vastama sellele? hay un cartón azul poštovani kolega spominjali ste sudsku zaštitu i spominjali ste. Eh, lugupeetud kolleeg te rääkisite eh, õiguslikust kaitsest ja politsei kaitsest aga eh, meil läheb ju ka üsna palju aega selle loomisest ja see tähendab uusi ohvreid mis te arvate sellest et äkki oleks mõistlik kui meil oleks koolides kohustuslik seksuaalkasvatus? sin duda que la educación sexual sería un instrumento. jah, seksuaalharidus oleks üks instrument, aga mitte ainus instrument. ja mida meile vaja on öö, tuleb see südametunnistuseta inimeste probleem lahendada. nii on meil võimalik ohvreid paremini kaitsta ja ma arvan, et kõik politsei ja õigusasutuse algatused, mis on olemas, tuleb ära kasutada ja eriti on vaja mõelda ohvrite kaitsmise peale, sest tegemist on ju lastega ja neid on vaja eriti kaitsta. jah, ja nüüd on meil vaba mikrofon. mul on siin nimekiri, mis on tunduvalt pikem kui tavaliselt ja sellepärast iga kolleeg kahjuks sõna ei saa me üritame jagada ära nüüd fraktsioonide vahel sõna aja ja esimene on Maria. Marielle de Sarnes äh, Äh, me oleme väga palju aega kaotanud äh, kümne aastaga võrreldes, kui me võtsime vastu esimese äh, raporti ja kui me kiiresti ei tegutse, siis me kaotame selle lahenduse, selle võimaluse, sellepärast et Darknet muudab kõik asjad palju kiiremaks. meil on vaja rakendamist ja see, me teame, mida meil on vaja teha, meil on vaja tõsta teadlikkust laste ja vanemate puhul, õpetajate puhul, miks meil ei oleks, võiks olla sellist üle-euroopalist telefoninumbrit, kus oleks võimalik teada anda, anda, meil on vaja lehekülgede blokeerimist ja filtreerimist, Europoli vahendid on naeruväärsed, neid on vaja väga palju suurendada, selleks, et oleks võimalik paremini leida üles kurjategijad, paremini tuvastada ohvrit ja lihtsustada andmete vahetust. selleks, et kaitsta meie lapsi, on meil äh, sellisest, sel-, vaja sellist vahendite mobiliseerimist mitte ainult meil, vaid kogu ühiskonnal on seda vaja, aitäh. aitäh ja järgmine kõneleja on Richard Howitt mul on hea meel, et ohutu interneti nädalal saan öelda, et minagi algatasin, toetasin seda liikumist Ühendkuningriigis ja tähtis on eh, kiiremini maha võtta sellised leheküljed internetis ja hea seista selle eest, et toimepanijad tõesti üles leitakse ja vastutusele võetakse ükskõik, kus nad on kolmkümmend tuhat nelisada sellist kujutist eh, internetis, sada protsenti rohkem kui eelmisel aastal ja väga kõrgetasemelised eh, kohtulood on käimas ja arutelu on jälle käivitanud eh, arvestades seda, et digitaalühiskond on uued võimalused ava-, andnud pedofiilidele. kolm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 sõnavõtu eest, ma arvan, et Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, liikmesriigid peavad olema kõik ühtsed, sest internet ei tunne ju piire. volinik, te rääkisite nendest suurtest võimalustest, eh, mis meil on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi ellurakendamisega, aga paraku üksikasjades me ei kuulnud, kuidas see direktiiv rakendub, sest mingit uut regulatsiooni direktiivi ju praegu ei ole välja pakutud selles valdkonnas. me tahaksime teada, kuidas see praegune direktiiv äh, toimib, kuivõrd tõhus ta on ja arvestades seda, et ohvrite arv üha kasvab, on ju selge, et kõik need õiguslikud äh, meetmed on osutunud ebatõhusaks äh, ja jäävad aja maha nendest, kes tahavad lapsi seksuaalselt ära kasutada ja teevad seda Äh, jah, kuidas tõsta teadlikkust äh, just laste, lapsevanemate ja koolides? ministarstva unutarnjih poslova republike hrvatske. kolleeg tomai äh, Horvaatia Vabariigi siseminister kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal koostas raporti, iga viies laps, kes kasutab Internetti, on saanud ettepanekuid seksuaalsuheteks ning kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti on Internetis näinud seksuaalset sisu. kurjategijad ei ole enam põõsastes, vaid varjavad ennast valede profiilide taga sotsiaalvõrgustikes. ma arvan, et meil on vaja suurendada Äh, vanemate ja laste teadlikkust, et nad ei ootaks, kuni lapsed, kuni asjad juhtuvad, vaid nad oleks valmis tegutsema ennetavalt. lapsed, kes äh, suhtlevad äh, näiteks kui lastel ei lastaks võõrastega suhelda, siis see tähendaks, et neil oleks kohe vähem ka ohvreid. vaja on ka häirenuppu ja parandada ähm, tarkvara, mis nende võrgustike taga on. kolleeg Ignacio Corrao kolleeg Ignacio Corrao. proua Corrao, palun. Grazie, grazie presidente, buongiorno commissario Stylianides. aitäh, ehm, lugupeetud äh, volinik Stylianides, lugupeetud kolleegid. Te olete näinud juba vabaühenduste andmeid ja Europoli andmeid. tegemist on probleemiga, millele on raske leida lahendusi, sest äh, tegemist on po interneti positiivse külje teise poolega. meil on tegemist instrumendiga, mis võimaldab meil üksteisega ühendust võtta ja teha asju, mis mõni aasta tagasi olid kujuteldamatud, aga teisalt on tegemist äh, selle darknetiga, mida me ei saa kontrollida ja mida kasutatakse ära selleks, et panna toime raskeid kuritegusid. me oleme kuulnud lastest, kes on äh, isegi alla kahe aasta vaned, vanad või alaealised. asjad peaksid arenema sama kiiresti nagu internet, meie vastus peaks sama kiiresti arenema. aitäh, härra Koralo ning viimane kõneleja vaba mikrofoni voorus on äh, proua Zaborska üheks minutiks. pan predseda, pan komisar lugupeetud volinik äh, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin tänada Monika Hoolmeierit, et ta rõhutas, kui oluline on direktiivi äh, rakendamine ja aktualiseerimine. ma olen nõus ka selle nõudmisega, et komisjon peaks äh, alustama teadlikkuse tõstmise kampaaniat, millest võiks äh, olla kasu lastele, et nad paremini mõistaksid, millised riskid on seotud interneti kasutamisega, sellest oleks kasu ka vanematel. Slovakkias oli samasugune äh, kampaania pealkirjaga Kas te teate, mida teie laps parasjagu te teeb, see ähm, puudutas äh, kõikvõimalikke riske, ehm, alkoholi, narko ehm, kasutamist, narkootikumide kasutamist, internetti ehm, vaja on, äh, et äh, nendest nende kuritegude vastasest võitlusest saaks Euroopa Liidu jaoks prioriteet, et me leiaksime vahendid äh, ja võimalused nende asjadega võidelda. aitäh ning arutelu lõpuks annan veel kord sõna volinikule. palun, härra Stiljanides aitäh, president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kallid kolleegid, tahaksin teid tänada selle eest, et andsite mulle võimaluse teiega täna arutada äh, seda äh, väga keerulist ja äärmiselt olulist teemat. Äh, nagu te mõistate, on Euroopa Liit juba astunud terve rea samme selleks, et võidelda laste seksuaalse kuritegu, tarvitamise vastu internetis, aga kahjuks võitlus selle kohutava kuriteoliigi väljajuurimiseks ei ole veel lõppenud, kahjuks. seetõttu peame me mõtlema, milline on selline poliitiline lähenemine, mis leiab tasakaalu eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse vahel ja kodanike turvalisuse vahel. me peame tagama tõhusad äh, võimalused laste seksuaalse kuritarvitamise uurimiseks ja selle toimepanijate vastutusele võtmiseks liikmesriikide kohustus on tagada laste põhiõiguste kaitse. veel üks asi. tõepoolest, nagu mitmed sõnavõtjad mainisid, meil on vaja rohkem inimesi, kes tegutseksid just nimelt nendes äh, vokaalkeskustes ning seetõttu Äh, toetab komisjon Europoli tugevdamist, see on äärmiselt oluline. me, me kõik äh, saame aru, et see on vajalik, aga tahaksin korrata, et asi ei ole sugugi veel lõpetatud tegemist on väga valuliku teemaga ning ma olen kindel, et me jätkame oma koostööd selleks, et säilitada äh, teadlikkus sellest küsimusest, aitäh. aitäh, härra volinik, seega on lõppenud selle päeva